küsimus äh, komisjonile kohalike piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa struktuuri investeerimisfondides. ja sõna saab äh, nüüd koha, kohe äh, proua Mihhailova. suur tänu teile, juhataja. härra juhataja, proua volinik, head kolleegid, daamid ja härrad Äh, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste äh, raamistik õigusaktides äh, nõuab liikmesriikide valitsustelt kohalike omavalitsuste luba ja nõu, kui kohalikku tasandit mõjutavat poliitikat kujundatakse. kohalikud omavalitsused on kodanikule ligemal, nad teavad, millised on kohalikud probleemid, neil on see eelis et nad saavad äh, vajalikud poliitikad välja äh, kujundada, et meie kodanike elu paremaks muuta. samuti loovad nad töökohti, hoogustavad majanduskasvu, nad vastutavad energia, transpordi ja muude küsimuste eest. teisest küljest aga on kohalikel ja piirkondlikel äh, valitsustel nappus igasugustest vahenditest, neil on vaja rohkem eelarvelist toot-, toetust ja neil on ka vaja rohkem kaasrahastamisvõimalusi läbi ühtekuuluvuspoliitika rakendamise on väga erinevates liikmesriikides erinev tase, kuidas piirkondlike omavalitsustega äh, ümber käiakse. Äh, väga paljud valitsused ei kasuta partnerluspõhimõtet kohalike omavalitsustega, nii nagu õigusaktides on kirjas föderaalsetes liikmesriikides on piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel rohkem sõna sekka öelda erinevates poliitikavaldkondades, sellepärast et neil on palju rohkem võimu. oluline on rõhutada, et haldusvõimekuse tõstmine kohalikul tasandil on võtmefaktoriks selleks, et paremini planeerida ning rakendada eh, erinevaid operatsioonilisi programme ja see tähendab tegelikult ka ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide vahendeid. linnad on majandusarengu ja tööhõive edasiviijad. Äh, need on keskused, kus luuakse kunsti, kultuuri, äh, erinevaid idufirmasid ja nii edasi. arukad linnad ja aruka spetsialiseerumise strateegiad äh, on kaks uut poliitikat, need on innovatiivsed praktikad ja need toimivad hästi Riia deklaratsioon, äh, mis sõlmiti kaks tuhat viisteist, äh, võeti vastu äh, arenguministrite mitteametlikul kohtumisel ning see Riia deklaratsioon peaks viima omakorda Amsterdami pakti sõlmimiseni. Amsterdami pakti eesmärk on konkreetseid meetmeid võtta Euroopa linnade arendamiseks piirkondlike kohalike omavalitsuste roll on tähtis selleks, et luua piiriüleseid kontakte ning algatusi, mida oleks võimalik siis Euroopa territoriaalse koostöö raames veelgi tugevdada. ja selles kontekstis tahaksin ma paluda komisjonil vastata järgmistele küsimustele. Need küsimused on loodud Regionaalkomisjoni eh, poolt Euroopa Parlamendis nimelt esiteks, millist konkreetset toetust kavatseb komisjon anda piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele selleks, et äh, suurendada nende rolli ja mõju Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtimises? seda ajavahemikul kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. sealhulgas võttes nõuete kohaselt arvesse nende vastutusala ja liikmesriikide erinevusi, et soodustada majanduskasvu ja luua püsivaid säätli-, säästlikke töökohti? ning teiseks, kas komisjon kavatseb alustada piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli tugevdamisel teemal avalikku arutelu, millele siis võiks ka ühtlasi järgneda komisjoni algatus? lisaks nendele kahele küsimusele tahaksin rõhutada, et need on väga olulised eh, Regionaalarengu Komisjoni jaoks parlamendis, sellepärast et piirkondlike ja kohomavalitsuste osalus on ühtekuuluvuspoliitika edugrant. ning see on omakorda oluline selleks, et luua töökohti ja hoogustada majanduskasvu. kohalikud ja regionaalsed äh, valitsused on olulised, äh, kui me mõtleme ühtekuuluvuspoliitika planeerimise peale pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ootan teie vastuseid ja ootan ka tänast debatti suur tänu teile, proua Mihhailova. järgnevalt saab komisjoni nimelt, nimel sõna volinik Corina Cretu. lugupeetud proua Mihhailova, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt sooviksin ma teid tänada ka selle suulise küsimuse esitamise eest, mis saadeti meile Regionaalarengu Komisjonist Euroopa Parlamendis ning see keskendub kohalike omavalitsuste rollile ehm, struktuuri ja investeeringu ehm, fondide kasutamises. nagu te teate, peame tegema kõiki, eh, peame tegema võimalikult suuri jõupingutusi, et kohalike omavalitsustega koostööd teha, nende roll eh, on väga oluline meie eh, programmide elluviimises struktuurifondide tegevuse raames ning äh, see võimaldab fonde kasutada paremini koha peal. Euroopa Komisjon äh, loodab kohalikele omavalitsustele, äh, samuti haldusüksustele, kes tunnevad ju kõige paremini seda, mida koha peal kõige rohkem vaja on, mida on võimalik teha, mida pole ja regionaalpoliitika on fundamentaalse tähtsusega. ta ehm, tuleb vastu kõigi regioonide vajadustele. Euroopa Parlamendi toetusel oleme suutnud veenda liikmesriike kaasada võimalikult palju kohalikke omavalitsusi ehm, ka see e-, õigusloomelise töö ettevalmistavas protsessis, et nende mõju oleks võimalikult tuntav. olen äärmiselt tänulik Euroopa Parlamendile selle eest, et äh, teie äh, resolutsioon näeb ette, et eksante tingimusena on paika pandud äh, solidaarsus, koostöö mitte ainult keskvõimude, vaid ka kohalike omavalitsustega. Euroopa on väga eripärane, on selliseid piirkondi, kus selline partnerlus on juba aastakümneid vana, teises riikides aga pole see põhimõte veel juurdunud sooviksin teile kinnitada, et äh, kohalikud omavalitsused on äh, olnud äh, pidevalt kaasatud mitte ainult partnerlusprogrammide ja RAM-programmide koostamisele, vaid ka projektide koostamisele regionaal- ja kohalikul tasandil. Euroopa Komisjon parasjagu teeb uuringut, mis puudutab partnerluste lepingute kasutamist ning mitmetasandilist juhtimist kahe tuhande neljateistkümnenda kahekümnenda finantseerimisperioodi vältel ning kinnitan teile, et äh, need tulemused avaldatakse ja tuuakse teieni järgnevatel kuudel, mis puudutab integreeritud lähenemist, äh, millest te ka rääkisite, oh, see on äärmiselt äh, oluline ning kahe tuhande neljateist kuni kaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta ähm, refinantseerimisperioodil pööratakse erilist tähelepanu no, linnadele ja nende problemaatikale. see on esimene kord, mil komisjon finantseerib otse linnu. tegemist on otsusega, mis näitab meie usaldust linnade võimekuse vastu otsustada, millised on nende esmased vajadused ning kulutada vahendeid ja fonde nii, nagu kodanikel kõige rohkem seda vaja on. sama võib öelda ka eh, kohaliku tegevuse äh, valdkonnas, kus ava, avalik võim ja erasektor ja kodanikuühiskonnad on esirinnas programmide elluviimisel. teeme koostööd Hollandi eesistujatega, et teha kõik selleks, et ähm, meie poliitika linnades võetaks kasutusele, et linnadel oleks tõesti oma panus anda selle nimel, et Euroopa suudaks vähendada vaesust linnades ja paremini integreerida pagulasi. Te rääkisite Riia deklaratsioonist. ka Amsterdamis võetakse vastu deklaratsioon ning nagu seda teile ka ütlesin, Hollandi eesistumine pöörab erilist tähelepanu linna arengule. märtsis toimub kohtumine Amsterdamis kohalike omavalitsustega, linnade esindajatega ning selle kohtumise lõpus võetakse vastu Amsterdami deklaratsioon. liikmesriigid on nõus sellega, et meil on vaja linnade agenda, teate, et paljudes liikmesriikides eh, toodi esile eh, lähemuspõhimõte ning keelduti põhi Euroopa raamistikust eh, linnade arengu vastu, plaani vastuvõtmiseks. komisjon on korra-, korraldas kohtumise linnapeadega, Euroopa pealinnade linnapeadega, kes äh, puuduvad kõige rohkem kokku pagulaste probleemistikuga, sest sõltumata sellest, milline on liikmesriikide poliitika pagulaste vastuvõtmiseks, mõned äh, linnad peavad kiireloomulisi meetmeid vastu võtma selleks, et äh, pagulastega seotud väljakutsetega hakkama saada ning peame neid linnu toetama, eriti neid, mida pagulaste arvukas saabumine kõige rohkem on probleemid ette seadnud ning kohalikud omavalitsused peavad ära kasutama selle nimel kõikvõimalikult palju Euroopa fonde. arvan, et olen teiega nõus selles osas, et raha ei puuduta ainult kõike, raha ei suuda kõike ära teha, meil on vaja ka eh, paremat haldusvõime, haldusvõimekust, eh, ka edukaid, eh, võimekust edukaid projekte koostada ja ellu viia, sest meie siin Brüsselis ei ole mitte need, kes neid projekte koostavad praegune aasta oli äärmiselt otsustav aasta ning äh, äh, need, kes äh, toetusi saavad, kohalikud omavalitsused peavad koostama nende abil projekte, mis oleks toetuseks kohalikele omavalitsustele ja kodanikele. nagu te teate, tegemist on temaatiliste projektidega ning oleme ette näinud ka kohaliku omavalitsuse võimekuse suurendamist seda finantseeritakse viie miljardi euroga perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, olen kindlalt veendunud selles, et see parandab ka majandustingimusi ning loodetavasti aitab luua ka rohkem töökohti. suur tänu ja kuulan huviga edasist arutelu. suur tänu, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt saab Rahvapartei nimel härra Van Nistelrooy Ehm, commissaris Gretu. austatud eh, juhataja, volinik Gretsu, suur tänu, et eh, eh, väga lä-, positiivselt lähenesite nendele küsimustele, aga ma tahaksin küsida järgmisi asju. esiteks, kui me vaatame regioone ja mis on viimastel aastatel toimunud, siis me tunneme, et mitmed liikmesriigid püüavad taasnatsionaliseerida seda olukorda määruse artiklit viis ei rakendata liikmesriikides äh, korralikult. piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi nähakse küll osapoolena, aga ei nähta võrdse partneritega. edasi, äh, kolmandas punktis räägitakse konkreetselt äh, tsentraliseerimisele ning see on täpselt vastupidine sellele suunale, mida meie oleme tõhu, tõhusalt toetanud meile, Rahvaparteile, on lähimuspõhimõte väga tähtis ja me jääme selle juurde. ning küsimus, mis praegu on oluline, on see, et me kindlasti rõhutame artikli kuusteist lõige kolm tähtsust, mina olen raportööriks parlamendi poolt selles osas ning me tahame teada rohkem detaile. niisiis ma küsin teie käest, kas mitte ei oleks aeg avalikuks debatiks sel teemal? järgnevalt sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Presso. suur tänu teile, juhataja. härra volinik, head kolleegid. ma arvan, et hea on see, et peame täna siin seda debatti ja oleme pannud kokku ka selle resolutsiooni teksti ning ma tahaksin tänada volinikku äh, et ta kinnitas veel kord seda, millist rolli mängivad kohalikud äh, ja regionaalsed omavalitsused, eriti just äh, linnades. me teame, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on täna peamine investeerimisvahend Euroopa Liidus. isegi Junckeri kava alusel on äh, tõukefondid endiselt äh, väga olulised rahastamisvahendid äh, ning meile valmistab ikkagi muret järgmine. kui üldine eelarve kuidagi ei suurene, siis ilmselgelt suurem nõudlus tähendab seda, et on suuremad äh, vajadused äh, ja rahastamise üle toimub konkurents. rahastamine on tähtis ka konkurentsivõime taastamiseks ning kohalike omavalitsuste kaasamine sellesse küsimusse on väga oluline. Neid tuleb kaasata terve äh, programmeerimisperioodi alguses kohe oluline on ka erinevate fondide tegevuste vaheline koordineerimine. aga ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline kasvu ja edusammude tegemiseks. nii et eh, me palume, et te oleksite eh, nende asjade eeskõneleja. järgnevalt saab sõna härra Petrovski, palun. suur tänu teile. Euroopa Liit Liidu eesmärgiks, üheks eesmärgiks on jätkusuutlik areng. selleks, et tasakaalustada erisusi liikmesriikide vahel ning ka meie konkurentsi globaalsel turul tasa, äh, tasandada. Äh, seetõttu on väga oluline kohalike piirkondade rahastamine ja kohalikud äh, omavalitsused sageli ei tea, millised võimalused on olemas ning tõsine probleem ei ole mitte ainult rahastamistase, vaid käibemaks, mis lisandub veel kõikidele summadele, seetõttu eh, perioodiks eh, kaks tuhat viis, kaks tuhat kakskümmend eh, peaks olema käibemaks ka abikõlbulik kulu. seetõttu peaksime me kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrust muutma. minu enda Povelski regioonis Poolas on kohalikud omavalitsused palunud seda võimalust juba mitmeid aastaid. Nad nõuavad ka rohkem paindlikkust selleks, et nad saaksid teadus- ja arendustegevuste jaoks kasutada eh, raha, et eraettevõtted saaksid seda kasutada ja niimoodi oleks ka rohkem eh, koostööd ettevõtete ja eh, ülikoolide vahel. järgnevalt palun Alde nimel härra Jakovtšitš, palun. suur aitäh teile, juhataja. kõigepealt tahaksin ma tänada proua Mihhailovat ja kõiki kolleege teistest poliitilistest fraktsioonidest selle algatusega äh, nõus olemise eest. ma olen kogu oma poliitilise karjääri jooksul äh, võidelnud selle eest, et kohalikud omavalitsused oleksid tugevamad, et maakonnad oleksid tugevamad ja linnad samuti. minu jaoks äh, kohaliku omavalitsuse taga, tugevus toetab ja tõhustab ka elukvaliteeti. täna tahaksin ma rõhutada, et ma olen täiesti veendunud selles, et lähimuspõhimõttele ei ole mingisugust alternatiivi. me peame seda austama, sellepärast et me teame Euroopa praktikaid. kõige detsentraliseeritumad riigid, näiteks Taani, neil on parimad elutingimused, elustandardid ning kõrgem arengutase. ning kõige tsentraliseeritumad riigid nagu Horvaatia või Kreeka, nende ees on suured probleemid just arengu aspektist lähtuvalt meil on vaja ka rahade ärakasutamismäärast rääkida. olukorras, kus väga tsentraliseeritud äh, riigid tegelikult ei suuda ära kasutada neile ette nähtud äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. ja seetõttu ma arvan, et äh, kodanikel oleks vaja otse ligipääsu Euroopa rahadele, sest me väga tihti näeme ka rahvustasandi valitsuse ning kohalike omavalitsuste vahelises konkurentsis konkurentsi rahade pärast. kui kohalikud omavalitsused saaksid lihtsamini ligi ka Euroopa rahastamisvõimalustele, siis ma olen kindel, et meil oleks võimalus ka elukvaliteeti paljudes äh, Euroopa Liidu linnades ja piirkondades suurendada. ning tahaksin lisada, et äh, vajadus on meil ka äh, rahvusvahelist koostööd tõhustada, piiriülest koostööd tõhustada äh, meie Aadriamere koostöö on suurepärane näide äh, rahvusvahelisest koostööst äh, just mak-, makroregionaalse omast. ja lõpetuseks tahaksin kokkuvõtteks öelda, et ma loodan, et tänu sellele suulisele küsimusele on komisjonil võimalus äh, paremini neid asju tulevikus arutada. järgnevalt saab sõna kolleeg Papadimulis, palun. aitäh, proua Gretu meil on vaja rohkem kaasata kohalikke regionaalseid organeid tõukefondide rahade kasutamisse. meil on vaja rohkem detsentraliseerimist, vähem bürokraatiat, vähem otsustamise koondamist keskustesse riikides ning äh, suuremaid eraldisi tõukefondidest kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele ning rohkem on meil loomulikult vaja abi, tehnilist abi muuhulgas komisjonilt. koostöös ja suhtluses riikidega, aga rohkem toetust väikestele omavalitsustele, regioonidele, kellel on puudu oskusteabest oma projektide esitlemiseks. et meil tuleb teha ära rohkem tehnilise abi plaanis saarte heaks kelle, kelle, kes on raskete probleemide ees ning kes on sattunud veel pagulaskriisi surve alla, neid niisugusi saari on palju Kreekas ja samad probleemid on ka Ateenal, meie pealinnal. ma ootan huviga komisjoni ettepanekuid, sest praktikas on meil, nagu ütlesin, vaja rohkem rahalist abi, rohkem tehnilist abi kohalikele omavalitsustele tõukefondide programmide ettevalmistamisel. roheliste fraktsiooni nimel härra Ropi. austatud president, hea volinik, kolleegid. tegemist on väga ajakohase küsimusega. väga raske on majanduskriisist väljuda ning tagada jätkusuutlik majanduskasv ja heaolu, kui me ei suuda ära kasutada oma regioonide ja linnade potentsiaale. vastab tõele see, et Euroopa Liidul ei ole pädevusi liikmesriikide sisestruktuuride osas, aga komisjonil on samas avatud koordinatsioonimehhanism, mida ta saab kasutada ning paljudes olukordades on hea tava praktika teoreetika ja praktika vahetus niisugune asi, mis muutusi arendab. ma tahaksin komisjoni üles kutsuda hea halduse vallas head tava levitama ning kaasama otsustamisse ka regionaalsed ja kohalikud omavalitsused. lisaks tahaksin kutsuda komisjoni üles välja töötama metoodika, mis tõhustab liikmesriikide haldusliku struktuuri äh, efektiivsust me peaksime keskenduma kohalike ja regionaalsete omavalitsuste suuremale kaasamisele riigisiseste otsuste tegemises ning omavahendite ja mandaatide piisavuse tagamisele niisuguste omavalitsuste puhul, selleks et neil oleks võimalik teosta-, rakendada sõltumatut regionaalpoliitikat ning siseriiklikud otsused, regionaalpoliitika otsused tuleb kohandada kohalikele vajadustele. regionaalsed partnerlused on olulised, sellepärast et reaalset partnerlust kogukondade, sotsiaalpartnerite, regionaalsete omavalitsuste ja riigi keskstruktuuride vahel on vähe ja see on formaalne. vaatamata sellele, et regionaalsed ja kohalikud omavalitsused on kodanikele lähimad ning neil on lihtsam ja parem määratleda kodanike vajadused ning ka kavandada vastavaid meetmeid nende lahendamiseks. praegu üleilmastumisest, kliimamuutustest ja pagulaskriisist tulenev surve muudab selle küsimuse olulisemaks kui kunagi varem. EFTT nimel proua Damato. aitäh! kolleegid, ühtekuuluvuspoliitika, kui see soovib olla edukas, peab tuginema tasakaalul Euroopa Liidu siseriiklike ja kohaliku tasandi vahel. praegu see nii ei toimi ning ei, ei täida eesmärki vähendada lõhet Euroopa eri piirkondade vahel. regionaalsed omavalitsused on silmitsi suurte probleemidega haldusstruktuuri ja otsustamisssuutlikkuse osas me oleme näinud siin palju raiskamist ja puudujääke viimastel aastatel ning see on väga kahjulik majanduslikult ja ka regioonide kuvandi ning ühtekuuluvuspoliitika kuvandi osas. viimast programmeerimisperioodi analüüsides peame endid küsima, kuidas need puudujäägid kõrvaldada. ma räägin siin siis esimeste aastate madalast kasutusmäärast ning, ning sii- perioodi lõpu tohutust spurdist ning äh, sellest, kuidas me saaksime tõhusamalt kõik vahendid ära kasutama, ära kasutada. rakenduskavad võetakse vastu lih-, liiga liht-, liiga hilja ning me näeme seda ka praeguses programmeerimisperioodis. me peame siin olukorda muutma ning tegema koostööd pädevate asutustega, et pakkumiskutsed avaldataks varem ning projektid saaksid varem menetlusse. ent Euroopa peab ka oma ülesanded täitma. me peame arutama majanduse juhtimist ning seda, kuidas riigivõlga vähendada. meie erakond rõhutab vajadust selle järgi ning teised erakonnad on sellega päri. Itaalia valitsus ja härra Renzi tunduvad ka sellega päri olevat, ent ma kardan, et see on üksnes valimiseelne näitemäng ENF nimel härra Stuger. hea juhataja, head kolleegid, tere hommikust. kahe kuu pärast tuleb meil referendum Ukraina assotsieerimislepingu osas, eelmisel nädalal üks suur Euroopa investor investeeris kakssada tuhat eurot jaakampaaniasse ning inimesed, kellel on olulised majandushuvid, samuti panustavad jaa-kampaaniasse, mis manipuleerib tulemusega. Holland on demokraatia, mis ei ole paraku ilmselt väga kaugele arenenud ning alaarenenud riik peaks saama kasutama, kasutada Regionaalarengu Fondi rahasid ning ma tahaksin volinikult küsida, kuidas te kuidas te saaksite demokraatiat päästa ja päästa ei-kampaania? härra Stuger, teil on kaks sinise kaardi küsimust, kas olete päri, nõus neile vastama, jah? härra Van Nistelrooy ja härra Atridge. teen lühidalt. ma olen hämmingus sellega seoses, mida sa just ütlesid, et madalmaad on alaarenenud demokraatlikult kuidas siis, kuidas te saate niimoodi öelda, te kasutate lihtsalt seda praegu ära, te mingite oma seisukohtade esitamiseks, see ei ole üldse teemaga seoses. mis te selle peale kostate? härra Ederich ning siis saate mõlemale küsimusele vastata. kõigepealt härra Ederich. aitäh, et nõustusite vastama, härra Stügler. Te rääkisite referendumist, mis madalmaades tuleb ning äh, sellest, et suurettevõtted hakkavad panustama jaa-kampaaniasse. kas te arvate, et madalmaade rahvas käsitleb seda referendumit Euroopa Liidu referendumina? ning äh, mida te ütleksite Ühendkuningriigi rahvale, kellel samuti seisab ees Euroopa Liidu referendum? aitäh! kuulge kui suured Ameerika investorid, ma pöördun siin härra Nisleroi poole, lasevad ennast häirida madalmaade referendumist ning äh, sekkuvad ilma, et meie võimud ei reageeriks, siis me saame rääkida demokraatia puudujäägist madalmaades. kui me räägime sellest konkreetsest referendumist ja sellest ma konkreetselt räägin, siis äh, peamegi sellele tähelepanu pöörama. nüüd äh, vastuseks härra Etheridge'i, Etheridge'i küsimusele. madalmaade rahvas näeb seda referendumit võimalusena natuke auru välja lasta nii-öelda Euroopa Liidu probleemide ja ebaõnnestumiste osas ning ma loodan, et äh, referendumi tulemus on suure enamusega ei ning loodan, et see saab äh, prelüüdiks Ühendkuningriigi referendumile. härra Fontuulis, fraktsioonilise kuuluvuseta. Euroopas praegu on tekkinud olukord, millest tulenevalt saab muutusi teha. Kreeka võimud on oluliselt äh, nõrgenenud, mitte ainult oma pädevuse piiramise tõttu, vaid ka muudel põhjustel ning inimesed on lahti kistud oma juurte juurest. olen päri mõttega, et toetada tuleb äh, regioone ning inimesi, kes seal elavad, põllumehi, karjakasvatajaid, kõiki neid, kes seal midagi teevad nendes piirkondades. meie eesmärk on saavutada detsentraliseerimine, mis võimaldaks parandada olukorda lõpuks ka linnastutes. paraku praegune Kreeka valitsus on seadnud oma eesmärgiks võtta sihikule muude sotsiaalsete rühmade hulgas põllumehed. ning peagi meil põllumehi enam ei ole, kui asi niimoodi jätkub aga lõpuks tuleb tagada, et Euroopa maksumaksja raha, mis äh, meil kasutusse võetakse, äh, leiaks kasutust läbipaistvalt, ilma korruptsioonita, kui me tahame konkreetseid tulemusi näha ning tahaksin pöörduda Kreeka poole sõnumiga. meil on täna Kreekas üldstreik vasakpoolsete poliitika tõttu, kes jätkavad äh, praegust poliitikat härra Zeller. austatud volinik, head kolleegid, me teame, et kohalikud ja regionaalsed omavalitsused mängivad olulist rolli Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisel, nii nagu Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias need eesmärgid kirja on pandud ning need omavalitsused vastutavad märkimisväärselt, märkimisväärses ulatuses meie ees seisvate väljakutsetega toimetulemise, toimetulemise ees, näiteks ütleme, pagulaste vastuvõtmine ja majutamine ja nii edasi. seetõttu oli ja on Euroopa Parlamendi nõudmine, et kogukonnad ja regioonid tugevneksid partnerluses operatiiv, operatiivkavade, rakenduskavade koostamises tõukefondide kasutamiseks. paraku ei ole see õnnestunud soovitud määras nii. nii on näiteks viis protsenti on, ei ole piisavalt neid projekte jõudnud äh, kohtadele. ning äh, tahaksin kutsuda üles meie struktuure rohkem arvestama kohalike ja regionaalsete omavalitsuste rolli, sest ainult nende osalusel on võimalik äh, nähtavalt rakendada Euroopa poliitikat ja usaldusväärselt. härra Zeller, teil on sinise kaardi küsimus, kas soovite vastata? härra Trenn, palun. aitäh. hea kolleeg. ma olen päri sellega, et kohalikke ja regionaalseid omavalitsusi tuleks senisest enam kaasata selle fondi ja teiste fondide haldamisse. olen sellega päri, aga tahaksin küsida, kuidas me saame vältida erakondade sekkumist nendesse protsessidesse ja, ja nende rahade enda kätte kravamist. sest ega kohalikud regionaalsed omavalitsused peavad ähm, paratamatult äh, tegemist, tegema poliitikaga. palun. kohalikud ja regionaalsed omavalitsused loomulikult puutuvad poliitikaga kokku on see, kuidas vahendid eraldatakse regionaalsetele ja kohalikele omavalitsustele, on küsimus, mis on reguleer-, reguleeritud meil määrustega. ning neid määrusi tuleb poliitikutel järgida ning mina ei tea küll, et oleks lubatud kuidagi parteipoliitiliselt neid vahendeid kasutada nendes määrustes, sest kui seda tehakse, siis on see karistatav. kolleeg Manskuur. kolleeg Manskuur Mikro, mikrofon, palun. mikrofon ei tööta. Ah. nii, nüüd tundub, et töötab. aitäh, härra president, head kolleegid. mul on suur heameel kuulda, et täna räägitakse sellest, kui oluline on kohalike ja regionaalsete omavalitsuste roll meie piirkondade arendamisel. linnad on tööhõive ja majanduskasvu alus. kaks tuhat viisteist nelikümmend protsenti Euroopa rahvast elab linna, linnades linnastust, linnastustest. see tähendab, tähendab, et meil on sellele vaja tähelepanu pöörata. et me ja ning meil on tekkinud samas on meil tekkinud lõhed linna- ja maapiirkondade vahel ning eriti suured lõhed on ääremaa piirkondadega, mis tekitavad olulised probleemi neile. ühtekuuluvuspoliitika peab jätkama oma solidaarsusprintsiibiga, territoriaalse solidaarsuse printsiibiga, mida ei tohi seada küsimuse alla üksteist täiendavus, erinevad, erinevate piirkondade poolt üksteist täiendamine on oluline printsiip ning lähimuse, lähimust, lähimusprintsiipi toetav printsiip nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. tänan teid tähelepanu eest. kolleeg Silvaga. suur tänu teile. meie leiame, et Euroopa Liit saab eh, ühised orienteerid paika panna, ühest küljest toetada kodanikele uues töökohti, teisest küljest eh, muutes eh, ühiskonda jätkusuutlikuma kesk-, elukeskkonna suhtes. me peame tegema kõik selleks, et nende eesmärkide suunas liikuda, võttes arvesse, et põhiliselt on need just kodanikuühiskonna esindajad, vabaühendused, kes teavad, kuhu, kus kõige rohkem pingutama peab seega peame investeeringuid, paremat haldust äh, proovima saavutama, kasutades fonde võimalikult hästi ära. kuid kombineerides viite struktuuri ja investeeringufondi, äh, ei tohi lubada sealjuures äh, kärpeid ning maakeskkonnaelu halvenemist, sest praegusel hetkel on fondid võimalus, võimalus kasutada sotsiaalfonde piirkondades, kus on eriti suured sotsiaalmajanduslikud raskused. Eterich tere hommikust volinik, te olete õiglane ja mõistlik inimene, niisiis ma tõstatan selle probleemi, mis meie ees on ja võib-olla saate te siis aidata, näidata minu regiooni suhtes õiglust üles. esimene probleem on see, et West Midlandsi regioonis, minu regioonis Ühendkuningriigis on meil kombineeritud võim, mis tegelikult on loodud selleks, et saada rahastamist Euroopa Liidust seda tehti suletud uste äh, taga ebaausal viisil, inimesed ei saanud selle poolt või vastu hääletada ning see muudab Euroopa Liidu kuvandit äh, ning ka kohalike omavalitsuste ja linnade kuvandit kui sellist. aga proua, võimalus on olemas, et te saate näidata oma isiklikku auväärset äh, loomust. Lääne-Midlandsi regioonis on meil vaja abi ja Euroopa ja meie panustame ju tegelikult Euroopa Liitu rohkem, kui me sellelt tagasi saame. oleks hea, kui te heidaksite pilgu sellele eh, piirkonnale, just eh, meie Tudli hipodroom vajab eh, toetust, küsimus on kultuuripärandi ja kunstipärandi säilimises ning see oleks ka tegelikult väga hea majandusele piirkonnas, mis on väga tugevasti lüüa saanud viimasel hetkel, nii et suur tänu. härra Eterich ütleb juhataja, teile on esitatud siis ja Kadri küsimus, kas olete valmis vastama? härra Zuber, palun, küsige voorzitter dank u wel. meneer Etheridge, ik ken u als een... suur tänu teile, juhataja. härra Etheridge, ma näen, et äh, teie olete parlamendiliige, kes on väga tihedasti seotud äh, oma valijaskonnaga. nüüd, äh, kui me vaatame, mis toimub Hollandis, siis ma tahaksin teie käest küsida, mis teie regioonis, kuidas teile tundub, inimesed, kes on viimastel aastatel oma töökoha kaotanud, kes on äh, kaelani võlgades, peavad makse maksma, kuidas nad näevad Euroopa Liitu ja äh, kohalikku arengut? kas nad saavad üldse aru, mis asi on regionaalne areng, kas nad äh, saavad sellest midagi reaalselt? minu piirkonna inimesed ei saa tegelikult aru regionaalse arengu kontseptsioonist äh, Nad ei saa aru, et see on ühtekuuluvuspoliitika eesmärk, et äh, ladusamat Euroopa Liidu juhtimist luua, nad tunnevad, et nad tahavad olla vabamad Äh, kuna nad on minu partei poolt hääletanud ja nad alati hääletavad meie poolt, äh, siis äh, enamik nendest tunneb, et Euroopa Liit neid eriti ei aita ning see raskus, mis nendele on osaks langenud minu piirkonnas, kontrollimatu migratsioon, töökohtade kadu ja muu, on muutnud nad väga kibedaks Euroopa Liidu suhtes ja nad tahavad siit välja. järgnevalt kolleeg Prio, palun suur tänu teile, härra president, kuulasin tähelepanelikult äh, proua Kretsu sõnavõttu ning olen pisut mures, sest äh, praegusel hetkel toimub pädevuste äh, liikumine liikmesriikidelt Euroopa Liitu, sest te soovite lihtsalt seda, et kohalikud omavalitsused asendaks liikmesriike ning Corina Kretsu natuke seda ka tunnistas, kui ta ütles, et migrantide vastuvõtmisel tuleb aega toetada ja aidata linnu, võttes arvesse, et liikmesriigid on oma tegevuses läbikukkumises, see tähendab siis seda, et suveräänsus hakkab liikmesriikide käest ära libisema, see pole aga aktsepteeritav eh, ning mis saab homme liikmesriikide poliitikast, kui eh, nad on täielikus vastuolus ja konfliktis kohalike omavalitsustega, aitäh! ci sono moltissime richieste non. nüüd lähme vaba mikrofoni juurde tohutult palju on sõnasoovijaid ning ma ei saa kõigile eh, sõna anda kõigepealt saab sõna härra novakov suur tänu teile juhataja volinik tahaksin tunnustada härra Van Nistelrooid äh, töö eest, mis ta tegi resolutsiooni teksti kallal ning äh, proua Mihhailovat, kes on seda algatust toetanud. kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest on Euroopa Liidu liikmesriikide kontrollida ja juhtida ja väga suur osa sellest läheb äh, kohalikele omavalitsustele sealsete projektide juhtimiseks. tihti aga on lood niimoodi, et väga suur hulk sellest rahast ei ole tegelikult kasutusel nende projektide jaoks, mis väga vajalikud on. sageli kohalikud omavalitsused ei teagi, et neil on raha äh, olemas, mida kasutada kohalike projektide jaoks, nii et meil on vaja rohkem informatsiooni kogu äh, selle Äh, juhtimise jaoks, äh, paljud riigid ei saa rakendada projekte, sellepärast et neil ei ole raha selle jaoks. ja seetõttu peaks olema mehhanismi kasutada vastavalt äh, riikides. juhataja ütleb, et peate hoidma oma kõneajast kinni ja järgnevalt saab kolleeg Kotšolino sõna. tahaksin siin ühte asja kommenteerida ja tahaksin öelda seda volinikule. nimelt oleme näinud kohalike omavalitsuste rolli tugevnemist makropiirkondade ja linnade oma, mis ongi linnalise tegevuskava sisuks, aga samas Euroopa tasandi näeme me, et Euroopa poolaasta on siduva eelarvega, ette võet-, ette võetud erinevaid reforme ning seetõttu on väga tugevalt õõnestatud lähimuspõhimõtet. ma arvan, et me peame neid kahte asja silmas pidama, kui me mõtleme, milline on ühtekuuluvuspoliitika ning kohalike omavalitsuste roll. ning ma palun, et mõtleksite sel teemal niimoodi, et järgmiste kuude ja aastate jooksul ei oleks kahte omavahel mm, põrkuvat trendi ja mitte ühtivat trendi. järgmine kõneleja, palun kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on need, kes teavad äh, kõige paremini oma kodanike vajadusi, ütleb proua Tomašitš, ja seetõttu on tõukefondide toimimine väga oluline. samas ma kardan aga, et mingites liikmesriikides ei ole kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ei oskusi ega ka kogemust nende projektide elluviimisel. suuremates ja rohkem arenenud liikmesriikides kus detsentraliseerimine on tugevatel alustel, on loodud tegelikult juba kümneid aastaid selliseid oskusi ja pädevusi seetõttu on suuremad äh, liikmesriigid paremas positsioonis kui väiksemad ja vähem arenenud äh, liikmesriigid. Äh, niisiis on vaja meil rohkem detsentraliseeritust ning paremaid praktikaid, mis puudutab kohalikke omavalitsusi kõiki nende, nende tegevuste tulemus peaks olema see, et öö, otsused võetakse kodanikule lähedasemale tasandile Äh, suur tänu, suur aitäh teile, juhataja, suur aitäh, proua volinik. Äh, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada Regi komisjoni liikmeid, ütleb härra Rados, et selle väga olulise algatusega välja tulite. iga investeering lõppkokkuvõttes jõuab kohalikusse omavalitsusse ja linna ning oluline on see, et nad osaleksid kogu selles protsessis. seetõttu toetan ma nende kolleegide ettepanekuid et äh, kohalikel üksustel peab olema äh, ligipääs, otseligipääs äh, Euroopa vahenditele ning ma arvan, et me peaksime defineerima sellised reeglid, kus kesksed ametivõimud lubavad regionaalsetel ametivõimudel osaleda nende fondide kasutamises Äh, regionaalset ja partei diskrimineerimist äh, ei tohiks olla, nii nagu tihti juhtub. Äh, seetõttu tahaksin ma paluda, et komisjon teeks ettepanekuid, mis parendaks selle mehhanismi kasutamist. ma olen kindel, et Euroopa vahendite kasutamine oleks parem, kui siiamaani on olnud. järgnevalt kolleeg Maletitš, palun. suur tänu, juhataja, teile, proua volinik. kõigepealt tahaksin ma omalt poolt öelda, et selle poliitika põhimõtted äh, on mitmetasandiline valitsemine ja ja kesksus. Äh, paljudes äh, riikides me näeme, et liikmesriigi tasandil võetakse vastu mingisugune rahvuslik plaan ning kohalikke omavalitsusi ei pühendatagi sellesse. seetõttu ma teen ettepaneku, et tulevikus, kui mõtleme siin Äh, ühtekuuluvuspoliitikat, äh, siis meil peaks olema reegel ja reegel on see, et äh, operatsiooniprogrammid võetakse vastu regionaalsel tasandil, sellepärast et need on regionaalse tasandi programmid, ning nende omandus jääb ka regionaalsele tasandile. oluline on pühendada ka regionaalsed ametivõimud nendesse poliitikatesse. meil on vaja ühtekuuluvuspoliitika siduda kokku Euroopa poolaastaga, aga ilma regionaalsete omavalitsuste osalemiseta me seda ei saavuta. suur tänu teile, juhataja. fakt on see, et ühtekuuluvuspoliitikas on kohalike omavalitsustega konsulteerimine väga oluline ütleb härra Caputo, aga seda ei ole tegelikult viimastel aastatel parendatud. ainult Äh, kolmandik äh, linnade ja kohalike omavalitsuste nõukogu liikmetes on äh, mänginud rolli ka kohalike plaanide väljaarendamisel keskvalitsusega koos. kohalikel omavalitsustel on vaja stabiilset raamistikku arengu jaoks, oluline on see, et kohalikud ametivõimud oleksid kaasatud erinevate programmide seiramisse, neil on vaja erinevaid rakkerühmi erinevatel äh, tasanditel sotsiaalmajanduslikud partnerid ning vabakond peab olema kaasatud. avalik konsultatsioon tuleb avada niipea kui võimalik, selleks et kohalike omavalitsuste rolli tugevdada. partnerlus liikmesriikide ning kohalike omavalitsuste vahel on oluline selleks, et toetada majanduskasvu ning luua jätkusuutlikke töökohti. suur tänu järgnevalt, härra Hokman, palun suur tänu teile, juhataja, proua äh, volinik, austatud äh, kolleegid. Äh, kohalike omavalitsuste jaoks kulub seitsekümmend protsenti avalikest rahastamisvõimalustest tõukefondide vahendite kasvat-, kasutamine kasvab ning me peame seda nägema ja sellest hea seisma, et see ei käiks mitte mehaaniliselt, vaid liikmesriik täidaks neid tingimusi, mis äh, sellest äh, kogemusest tulevad. selleks, et kogemusi koguda ning neid kasutada, on oluline see, et Euroopa tõukefonde kasutatakse just strateegiliste investeeringute jaoks ning äh, selle jaoks on vaja ka Euroopa nõustamiskeskust investeeringute jaoks. Äh, vaja on kaasata kohalikud omavalitsused, äh, komisjon ja muud struktuurid, äh, niimoodi on võimalik ka pikaks ajaks kasu lõigata Euroopa Liidus. suur tänu. nüüd peame kahjuks lõpetama vaba mikrofoni vooru ja annan sõna volinikule, palun. suur tänu teile, proua president, kallid saadikud, ma tänan teid teie eh, panuse eest tänasesse arutellu. nagu te teate, et partnerlus on äärmiselt oluline regionaalpoliitika arengus. ilma kohalike omavalitsuste esindajatega pole see võimalik üle kahesaja kaheksakümne regiooni esindaja on meiega pidevas konsultatsiooniprotsessis. Nemad on ka äh, kodanikele kõige lähemale, kes mõistavad nende probleeme kõige paremini, kes äh, aivad aidata inimesel uusi, uusi töökohti, parandades äh, tervisekeskkonna, transpordiprobleeme. tean, et sellel on ka piirangud Eh, nende võimalused ei ole piiramatud ja selleks on vaja ka Euroopa-poolset toetust ja abi projektide elluviimisel. olen nõus sellega, et linnade roll on äärmiselt oluline. olen äärmiselt tänulik eh, Hollandi eesistumisele selle eest, et linnaagendale nii palju tähelepanu pööratakse. Euroopa Liidu linnades <clears throat> olgu need siis pealinnad või äh, väiksemad linnad, seitsekümmend protsenti elanikest elab linnades Euroopa Liidus ning need on olulised tööhõive majanduskasvu mootorid. ning äärmiselt, ma tänan teid selle eest, et te pöörate sellele samuti äärmiselt suurt tähelepanu ja te toetate meid, meie tegevuses, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Misterroi, nimelt avalik arutelu on vajalik selleks, et äh, paremad partnerlusvõimalused, mitmetasandiline äh, partnerlus äh, tuleks kasutusse. järgmisel nädalal osalen ma regioonide komitee täiskogul, kus sellest küsimusest räägime ning see on minu jaoks äärmiselt suur heameel, et saan taas tulla teie ette sellest teiega rääkida. arvan, et heade tavadele levitamine on üks äh, olulisemaid aspekte selle kõige juures, sest mõnedes riikides äh, on ähm, tra traditsioon ja tava kodanikuühiskonnaga koostöös äh, projekte, programme kokku panna, teha koostööd näiteks ülikoolidega, kuid teistes liikmesriikides arvavad kohalikud omavalitsused, et nad peavad üksi otsuseid langetama, ilma et nad kodanikega konsulteeriks eelnevalt. sellega seoses pöörame eriti tähelepanu äh, sellele, et kohalikud omavalitsused oleks tegel-, tegelikult ka kaasatud operatiivprogrammide koostamisse. nagu te teate, uus elumärgistamispiirkond leiab, et tegemist on eksante tingimusega. ma ei äh, suu-, vastata kõikidele küsimustele, mis siin esitati, kuid härra Jakovtšitš esitas äh, küsimuse, mis äh, on arutelus taas esile kerkinud ja seda ka teiste kolleegide sõnavõttudes, sooviksin öelda, et kõik riigid võivad oma tegevust organiseerida nii, nagu nad seda kõige paremini soovivad, sest eh, peab ainult kontrollima, et projektid ja programmid respekteeriks Euroopa fondide reegleid. näiteks eh, Poola on väga tsentraliseeritud riik, kuid eh, kes äärmiselt hästi on tegutsenud koos käsikäes Euroopa fondidega, kuid näiteks eh, samas eh, on ka selliseid riike, mis on detsentraliseeritud iseloomult eh, ja samas toimivad väga hästi, iga riik saab oma tegevust korraldada nii, nagu talle kõige paremini sobib. igatahes jälgime edasist partnerlustegevust tähelepanelikult, kaasame kindlasti liikmesriike vastavalt artiklile viis Euroopa fondide investeerimisfondide äh, küsimustes ning mis puudutab nüüd pagulasi, sooviksin teile vastata. me ei sunni ühtegi riiki, linna ega piirkonda kasutada Euroopa, kasutama Euroopa fonde. ning äh, me äh, kirjutame kirja ministritele, et nad oleksid teadlikud sellest, et oleme valmis operatiivprogramme muutma ning äh, teame, et äh, programmid töötati välja juba aasta tagasi. Mm, pagulaste probleem ei olnud selles, äh, sellel määral veel esile kerkinud. Itaalia oli ainus riik, kes sel hetkel operatiivprogrammide muutmist palus. praeguseks hetkeks oleme kulutanud kakssada kakskümmend miljonit eurot, et, äh, et ambulantsipunkte äh, luua ning äh, Holland, Prantsusmaa, Saksamaa kasutavad samuti Euroopa fondide abi selleks, et integreerida paremini pagulasi, kuid on vaja uut määrust, mis puudutaks Euroopa fonde ja pagulasi. ja veel üks täpsustus. ma olen üsnagi hämmeldunud, et, et UKIP-isse kuuluv saadik, kes ütleb, et Euroopa fondid on vajalikud, ma tean, et te tulete vähem arenenud piirkonnast, mis on väga palju kannatanud, sest eh, kaevandused pandi kinni teie piirkonnas, hea meelega tuleksin ja külastaksin teiega koos teie kodupiirkonda, et näidata Briti kodanikele, kuidas Euroopa ühtsuspoliitika võib panustada nende ümberõppesse ning aitab luua töökohti palju kannatanud piirkondades ja see näitab, et ühinenud Euroopa aitab luua eh, uusi võimalusi eh, kodanike elu parandamiseks. suur tänu, olen alati teie käsutuses, suur tänu. aitäh, proua volinik, arutelu on nüüd lõppenud.